hääletus toimub homme pool üksteist ja lõpetuseks äh, lühitutvustus äh, proua Migueles Ramose raport, mis puudutab rakendusuuringuid ühise kalanduspoliitika valdkonnas. suur tänu, härra president. mulle avaldas väga muljet, et neid tulesid siin vahepeal kustutati, selliseid eriefekte võiks võimalikult sagedi, sageli kasutada siis kui tuled uuesti käima pandi, tundus nagu tegemist oleks päikesetõusuga. meie ökosüsteemide säilitamine koos kalavarude säilitamisega ning e, tagamisega, et inimtegevus ei mõjutaks e, keskkonda väga liigselt läbi tehnolo-, e, selleks, selleks kõigeks on tarvis häid tehnoloogiaid ning Euroopa teadlaskonda. rakendusuuringud on hädavajalikud, äh, kui me selleks, et äh, õigusloo-, äh, et, et meie seaduste vastuvõtjatena teaksime, kuidas edasi käituda. probleemiks aga nagu keegi siin ütles, on mitte raha, aga inimressursid. ma ei ütle siin, et kalastute alal on teadusesse valatud liiga palju raha, aga minu meelest on tegemist kahese probleemiga, ühelt poolt need summad, mis on seitsmenda raamprogrammi raames määratud kalastusteadusele äh,, nendest ei piisa tervikliku lähen-, terviklikuks lähenemiseks. veelgi enam, äh, teadlased ja ma kinnitan teile, ma olen paljude teadlastega rääkinud ennem selle raporti koostamist ning selle koostamise käiguski, teadlastel on tõsiseid probleeme projektide esitamisega seitsmendasse raamprogrammi ühelt poolt on meil tege-, vesiviljelusega tegemist, mis on nagu tööstusharu, teisalt on äh, mere- ja kalastusuuringud, mis on multidistsiplinaarsed. seitsmenda raamprogrammi all äh, rahastati neid mõlemaid ühest samast fondist ja läbi kallastuse peadirektoraadi, aga nüüd vastutab selle eest teaduse peadirektoraat ning tulemus on see, et olukord on väga keerukas Euroopa teadlaskonnale. Nad ei saa kergesti ühendust ka, ühendust ka ametnikega, kes õigusakte koostavad, väljendamaks oma muresid Euroopas on arvamus, et see ettepanek äh, toetab alusteadust, mitte avalike poliitikate uurimist. üks näide, näiteks ühenduse merendusstrateegia ja äh, seosed äh, kalastute ja kliimamuutuse vahel, neid ei ole siia kaasatud. on väga oluline, et meil ole, oleks puhas merekeskkond ja produktiivne kalastustööstus, aga selleks on, peavad teadlased saama juurdepääsu piisavatele rahalistele ressurssidele. samuti räägiksin ma sellest, et väga vähe noori teadlasi tegutseb see kalastute uurimisel. Neist on tõesti puudus. tundub, et see valdkond ei ole nii äh, peibutav kui teised sektorid. samas tegemist on hu-, peame me tagama, et et tegemist oleks huvitava, rahuldust pakkuva valdkonnaga, mis eh, tagab inimestele ka tulevikus töökohad. samuti tuleks kuidagi harmoneerida liikmesriikide tegevust, et saaks paremini võrrelda andmeid. samuti peame me edendama koostööd liikmesriikide teadusasutuste vahel ning lõpetuseks on hädavajalik kasutada ära ka kalameeste teadmisi äh, ühise kalanduspoliitika aluseks olevate uuringute väljatöötamisel. suur tänu! suur tänu, proua Raamas, härra Potočnik! suur tänu, härra president, auväärsed rahvaasemikud! väga meeldiv on rääkida ka enda pädevusse kuuluvast valdkonnast. komisjon toetab rakendusuuringute alaseid ettepanekuid Euroopa Parlamenti poolt ning me sooviksime tänada ka proua raportööri ning kalanduskomisjoni suurepärase töö eest. raport on sündinud õigel ajahetkel, sest kahe tuhande kümnenda aasta tööprogrammis on ette nähtud just merendusuuringute ja kalandusuuringute ühendamine ning ning uu-, äh, raamprogrammis on ette nähtud ka selleks summad. komisjon nõustub peamiste elementidega sellest raportist, me tervitame seda toetust, äh, mida avaldati Euroopa Liidu toetusele äh, suutlikkuse tõstmisel see haridusinitsiatiividel ning infra-, infrastruktuuri loomisel mereteadusvaldkonnas samuti tuleb tõesti arendada koostööd äh, liikmesriikide ja komisjoni vahel. me üritame tõesti tagada, et piisavad, äh, piisavad rahalised vahendid, äh, samas tuleb säilitada tasakaal teiste teadussektoritega nagu metsandus, põllumajandus ning biotehnoloogia ning seitsmenda raamprogrammi iga-aastane eelarve suureneb aastate kaupa öö, ning sellest saavad kindlasti kas-, kasu ka kalastute ja agrikultuurisektorid. komisjon jätkab jõupingutusi tööd toetamaks teadustööd vastavalt sellele raportilegi, toet-, seeläbi, et me toetame seitsmest raamat, raamatukogumis rohkem kalastuid. me tõesti soov-, soovime poliitikatalast teadustööd ning ka alus- uuringuid. me soovime ka edendada koostööd erinevate liikmesriikide äh, teadusprogrammide vahel. lõpetuseks, komisjon toetab ka laiemas kontekstis oma teadusagenda läbi kallastute äh, teadustööd, samuti, samuti läbi uue merendus- ja kalandusteadustöö programmi. läbi nende algatuste võib väita, et meil on olemas piisav alus meie äh, vesiviljeluse ja kalastute sektorite olukorra parandamiseks läbi innovatiivse teadustöö. Nemad saavad samuti kasu paranenud koostööst äh, liikmesriikide teadusasutuste vahel läbi erinevate Euroopa teadusala algatuste, mis läbi me liigumine siis ühise kalastus, kalanduspoliitika suunas ning veel üks lause minult endalt. ma võin teile tagada, et asi ei ole enam nii keeruline kui varem, sest äh, töötavad täpselt needsamad inimesed selle kallal ning minu koostöö härra Borschiga on olnud suurepärane. ma arvan, et nii tuleb teha just tulevikus ka teadust, sest me teeme koostööd sektorite vahel ning tulemused on palju paremad. Äh, see oleks võimalik äh, liiga sektoripõhilise lähenemise puhul aga ma tahaksin veel kord tänada teid teie töö eest, sest ma arvan, et see oli suurepärane, suur tänu. suur tänu. hääletus toimub homme. umbes kümne, kolmekümne paiku. homme jätkame kell üheksa hommikul ning nüüd võime tuled tõesti lõplikult välja lülitada, sest istung on lõppenud. suur tänu.